sealt on tema uurimisvaldkonnad olnud seotud äh, Ida-Euroopaga, Ukrainaga ning ta on saanud ka Poola Teaduste Akadeemia auhinna ja ta räägib äh, heast valitsemistavast, julgeolekust ning demokraatiast ja härra Tamski, teil on sõna. Äh, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Suur tänu, austatud esimees, daamid ja härrad. Uh, minu jaoks on suur äh, au esineda sellise äh, auväärse kuulajaskonna ees ja rääkida idapartnerlusest. eriti just õigusriigi küsimustest. idapartnerlus on kahtlemata mõistlik ja hea algatus mis ähm, aitab kaitsta ähm, Euroopa huve Euroopa idapiirkonnas, äh, avaldada äh, poliitilist äh, abi ning toetada Euroopa partnereid. Mm, samuti aitab see lihtsustada kontakte Euroopa liidrite ja idapartnerite vahel Eh, see on parim, mida Euroopa saab praegusel hetkel pakkuda. teisest küljest eh, pakub idapartnerlus liialt vähe eh, idapartnerite huvidele, sellepärast et initsiatiivi liialt vähe finantseeritakse, samuti puudub poliitilist, puudutub poliitiline tahe ning soov tegelikke lahendusi välja pakkuda, mis oleks väga soovitav idariikide jaoks. eriti puudutab see loomulikult viisaküsimusi. samuti on probleemiks nähtavus. näiteks Ukraina riik, kus ma veedan vähemalt kümme päeva igas kuus väga vähesed poliitikud teavad seal, mida tähendab idapartnerlus. veel enam, kodanikud ja poliitiline e-, eliit on väga vähe teadlikud näiteks äh, sellest, mida tähendab vabakaubanduspiirkond, mis on teine oluline aspekt Euroopa Liidu poliitikas. kõige olulisem põhjus, miks idapartnerluse mõju on väga piiratud, on äh, idariikide mm, siseolukord. pärast viieaastast toimimist äh, ei muutunud need riigid ei demokraatlikumaks ega stabiilsemad. Need, kes soovivad suuremat integratsiooni Euroopa Liiduga Moldaavia Gruusia ja Ukraina ei mu-, nende olukord ei paranenud, mõned majanduste reformid käivitati, üritati demokraatlikumaid reforme läbi viia, kuid äh, samas äh, on endiselt seal tohutult kõrge korruptsiooni tase. ta, daamid ja härrad, praegune olukord oli meie, minu arvates ette ennustatav ning eh, me ei saa praegu leppida olukorraga ja mitte midagi, mitte midagi teha. ma olen siiski veendunud, et idapartnerlus võib osutuda edukaks ainult siis, kui Ida-Euroopa riigid viivad sisse õigusriigi ja hea valitsustava reeglid, peaksid nad ühtlasi ka võitlema korruptsiooni vastu võttes arvesse praegust finantsraamistikku, on Euroopa Liidul ainult kaks eh, instrumenti selleks, et eh, käivitada impulssi, mis eh, võiks muuta olukorda Ida-Euroopas. kõigepealt oleks vaja tegelikku ja toimivat vabakaubanduspiirkonda, mida varem see rakenduks, seda kiiremini tooks see kaasa muutusi, näiteks Euroopa standardite kasutusele võtmist ning see toob, viib mind soovituseni, et eh, vabakaubanduspiirkonna eh, tegelik käivitamine tooks kaasa palju rohkem demokraatiat kui, ja õigusriigi kui eh, selle tingimuslikuks tegemine näiteks aitaks see võib-olla kaasa tuua mittediskrimineerimisseadused. teine impulss, mis, mille Euroopa võib oma tegevusega luua, on viisanõude äh, ärakaotamine. mitte ükski teine aspekt ei soodaks, äh, suudaks Euroopa standardeid, häid tavasid, äh, mentaalsust ähm, sisse viia kui viisavaba reisimise võimalus. samas viisa minu meelest ei täida oma rolli, nad ei kaitse Euroopa Liidu liitu illegaalsete töötajate ja kuritegelike organisatsioonide eest, samas takistab see aga tavalisi turiste ja e, üliõpilasi. see ei toimi meetmena salakaubavedajate ja illegaalsete töötajate Eh, vastu, neil ei ole vaja viisat selleks, et kohale jõuda. meil eh, teadmisi selle kohta esimesed, kuidas esimesed mitmepoolsed eh, platvormid toimivad. ma ütlesin enne, et Euroopa praegune, need, <laughs> praegune tegevus on väga vähe nähtav oleme erinevatel konverentsidel arutanud idapartnerluse probleemi. idapartnerlus eh, probleem on see, et sellel on liiga palju eesmärke. see peaks keskenduma ühele võtmeküsimusele, milleks oleks eh, kaasaegsete eh, demokraatlike ühiskondade ülesehitamine ning samuti tuleb kasutusele võtta meetmed, et võidelda korruptsiooni vastu. ning mis puudutab Ukrainat, võib öelda, siis võib öelda, et eh, Euroopa Liit eh, Liidus on eh, altkäemaks mõeldud siis ametnikule selleks, sellest, et ta et ta seadust rikuks, siis Ukrainas näiteks on altkäemaks äh, mõeldud ametnikule selleks, et oma tööd teeks. kui äh, idapartnerlus õnnestuks, siis äh, peaks ta keskenduma eelkõige korruptsioonile, korruptsioonivastasele võitlusele ning õigusriigi põhimõtete sisseviimisel, see on eeltingimus kõigi teiste reformide läbiviimiseks. ning äh, lõpetuseks sooviksin rääkida mõned sõnad Venemaast, äh, nagu eesistuja, esimees ütles, äh, ma parasjagu tegelen poliitilise dialoogi käivitamisega Venemaa suunal. kaks aastat tagasi olin ma kaasautoriks raportile mis äh, illustreerib võimalusi Venemaal ähm, Euroopa Liiduga töö, äh, koostöö tegemiseks ning selle raporti juures on huvitav see, et äh, see, sellega osales, selles osalesid Kimovi ülikooli eksperdid Venemaalt näiteks. panime paika et selle, et et meie ühine eesmärk peaks olema Venemaa ligipääs äh, majanduspiirkonnale, Euroopa äh, majanduspiirkonnale ning äh, selle samas Venemaa seadused peaks võimalikult lähenema, lähedamaks, lähenema äkki kommuniteerile. Venemaa peaks olema sama normaalne partner kui Norra või Šveits praegusel hetkel avaldab Venemaa tohutut survet Ukrainale ja teistele idapartnerlusriikidele, eh, kes soovivad vabakaubanduspiirkonna lepingule alla kirjutada. Venemaa teatab, et ei, eh, nad ei soovi, et nad eh, sellele alla kirjutaks. praegusel hetkel meie mm, tegevus ei ole eriti tulemusrikas ilmselt on selliseid äh, Venemaa äh, poliitikuid, kes äh, mõju, sellist survet avaldavad, need, nad peavad ennast nii-öelda nii Ida-Euroopa Liidu nii-öelda isadeks, kuid tegelikult peaksime meie siiski kaitsma Ida-Euroopa naabreid Vene surve avaldamise eest. me peaksime mõtlema ühtlasi tõsiselt selle peale, kuidas eh, lähendada Venemaad Euroopa Liidule ning kuidas veenda Venemaad, et eh, ta teeks meiega koostööd vastavalt Euroopa headele tavadele, mille aluseks on ikkagi communautaire esitasime raporti kaks aastat tagasi, seal olid eh, sellealased eh, eh, soovitused. ma näen, et minu aeg on otsas, nii et ma sooviksin tänada teid teie tähelepanu eest. suur tänu teie huvitavate mõtete eest. Need annavad meile kõvasti mõttetööd. suur tänu. ja nüüd annan sõna härra Sudelale, kes räägib ülemineku majandustest ning äh, majandusintegratsiooni perspektiividest ähm, Euroopaga. ta on külalisprofessor äh, Pariisi äh, välisasjade koolis ning samuti osaleb Carnegie Eh, Venemaa Euraasia programmis eh, ning samuti ka Soome Panga eh, majandus- ja rahanduspoliitika peanõunik. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. mina kui ökonomist kavatsen rääkida lühidalt majanduskasvust. me kõik teame, et äh, et motiv-, vaatame, kui me räägime nüüd, mis võiks motiveerida Euroopale lähenemist, siis me teame, me vaatama, millise, mis toimus neis riikides üheksakümnendatel aastal vaatasime, vaatame, mida me üheksakümnendatel saime äh, pakkuda riikidele, millistele riikidele saime pakkuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmelisust. kuid väga raske on leida stiimuleid äh, riikidele, mida läheb lähitulevikus, ei eh, soovi näha oma organisatsioonide liikmetega, liikmetena see eh, on tõsi kogu idapartnerluse juures. stiimulid, eh, mida on võimalik eh, välja pakkuda, on üsnagi tagasihoidlikud ning tuleks meeles pidada ka seda, et paljud meie partnerriigid nende stiimulite Eh, stiimulide kasutusele võtmises on eh, hakanud, muutunud väga osavaks eh, teesklejaks, et aina stiimu-, et me stiimuleid juurde ei, ei, juurde pakuks, ilma et nad tegelikult neid ära kasutaks ning see tähendab seda, et tulemused ei ole eriti positiivsed olnud. nüüd majanduskasvust mõned sõnad ja samuti kaasaegsest majanduse arengust Eh, öeldakse, et eh, on võimalik tark olla siis, kui suudetakse eristada kahte erisugust majandust. Need, mis juba toimivad eh, OECD liikmesriigid ning need, mis on ebatõhusad ning mis tähendab seda, et kodanikel on väike sissetulek ja heaolu ning kus sissetulek on väga ebavõrdselt jagatud. tõhusad majandused peavad äh, kasvama äh, innovatsioonile toetudes. innovatsioon on väga keeruline nähtus, väga kulukas ja tihtipeale määratud läbi kukkuse, kukkumisele. seega tõhusad majandused nagu meie majandus kasvavad enamasti aeglaselt. ebatõhusad majandused jällegi, äh, neil on võimalus tõhu-, kiirelt kasvada, kui nad soovivad ja tahavad äh, kasutusele võtta näiteks paremaid äh, tehnoloogiaid, paremaid institutsioone, mis on juba äh, välja mõeldud äh, ja katsetatud teiste poolt. sellega seoses sellised riigid nagu Jaapan ja Korea kasvasid kiiresti ja sellepärast näiteks selline riik nagu Hiina kasvab praegu väga kiiresti ning ka mõned Aafrika riigid Äh, hakkavad tulevikus kiiresti kasvama. nii et selle on siis vahe innovatsiooni äh, äh, põhise majanduse ja nii-öelda järgitegemismajanduse vahel. ning küsimused, mille võiks nüüd esitada, on see, miks mitte kõik vaesed riigid ei suuda kiiresti kasvada näiteks äh, ajalooliselt India, Hiina või Venemaa äh, ei ole suutnud äh, kiiresti kasvada. üks põhjus on olnud see, et tihtipeale võimetus järgi jõuda on, selle põhjuseks on majanduslik poliitiline ebakindlus, isegi kodusõjad või isegi, või isegi väga sügavale ajalukku minevad põhjused. tegu on väga tundliku teemaga, e, kus erinevus, kus põhjus on siis kas suutes, kas selles, kas suudetakse või mitte kasutada kaasaegseid teaduslikke meetodeid kuid äh, kõik äh, riigid, mis äh, soovivad majanduslikult järele jõuda, ei ole seda võimelised tegema isegi parimatel tingimustel. sama põhjus, mis on sellega, teine põhjus, mis on sellega seotud, mis on kaudselt seotud meie tänase kohtumisega, on see, et nende institutsioonide struktuur, mis on sobilik äh, Eh, innovatsioonipõhilise majanduse väljatöötamiseks võib olla erinev innovatsioonibaasist, mis majandusele sobiks eh, arenevatele majandustele. see muutub eh, väga oluliseks, kui me üritame välja töötada stiimuleid ühiskondade jaoks, mida me soovime aidata ja miks põhjus, miks me soovime neid järele aidata, sest majandus, maailma majanduse kasv on ju kokkuvõttes innovatsioonipõhiste majanduste ja arenevate majanduste summa. meie turu suurus oh, sõltub ju sellest, kui kiiresti arenevad majandused kasvavad Äh, siin on üks äh, võtmeküsimus, milleks, millest me peaksime üritama väga teadlikud olema. ma arvan, et ei ole mingit kunsti aru saada sellest, et turule ligipääs ja mobiilsus on kaks võtmeküsimust, mida me peaksime stiimulidena välja pakkuma oma naabritele, keda soovime aidata turule pääs on loomulikult enesestki mõistetav. ma leian, et on pisut kummaline, kuigi poliitiliselt mõistetav, et mõnikord me käitume nii, nagu e, oleksime mures turule e, pääsuvõimaluste Eh, pärast meie eh, kardak, nagu me kardaksime meie, meie naabrite turulepääsu, kes samet, samet eh, väga vähe kaupu ja teenuseid meile välja saaksid pakkuda. oluline on näiteks professionaalide üli, üliõpilaste liikumisvõimalus kuid äh, ma arvan, et me peaksime olema siiski väga ettevaatlik äh, stiimulite väljapakkumisel äh, näiteks institutsionaalsete või normatiivsete lähenemiste tasandil. eelkõige sellepärast, et kas, kui atraktiivne Euroopa Liit on praegu, mitte eriti. ta ei ole sugugi sama atraktiivne kui paarkümmend aastat tagasi. teiseks me teame ajalooliste kogemuste tõttu ja majandusliku loogika tõttu so need äh, institutsioonid, mis on sobilikud innovatsiooni aluse loomiseks, ei ole samad, mida on vaja selleks, et majanduslikult järele jõuda et see, mis meil on olemas, ei ole sobi tingimata meie äh, arenevatele naabritele. see on komplikeeritud, komplitseeritud küsimus, äh, kuid äh, see on võib-olla hea lähtealus. me kõik ju saame aru sellest, et kõige halvem on selline olukord, kus kui me hakkame seadma nõudmisi ja tingimusi, mille puhul me teame, et neid ei ole võimalik täita ja me hakkame mingisugust mängu mängima, mis eh, ei eh, too kaasa mingeid positiivseid eh, tagajärgi. Need tingimused, mille me välja pakume, peavad olema realistlikud ja rakendatavad ja samas tuleb neid ka täita. ning mis puudutab nüüd stiimuleid, siis eh, ma ei eh, ole eh, kindel, et rohkem rohkema eest on piisav stiimul, skeemid, millel ei ole vähem vähema eest tingimusi, ei toimi enamasti. suur tänu teile! suur tänu! meie kõnelejal ei ole mikrofoni. You will speak about the ja järgmisena saab sõna Susan Stewart, kes on Ida-Euroopa divisjoni eh, alase direktor Berliinis. Thank you very much, Mr Chairman and thank you for the opportunity. suur tänu, härra esimees ja suur tänu võimaluse eest osaleda tänasel kohtumisel, ma keskendun kahele osale alustan kõigepealt aruteluga mis puudutab äh, neljandat äh, temaatilist platvormi, äh, mitmepoolset temaatilist platvormid, siis ja järgnev kõneleja lõpetab selle arutelu ning teiseks vaatan ma kodanikuühiskonna rolli idapartnerluses ja just eriti mitmepoolsete temaatiliste platvormide valguses. nüüd neljas temaatiline platvorm, kontaktid inimeste vahel, noored, teadus- ja arendustegevus ja haridus ning ma arvan, et motivatsioon ning eesmärgid selle platvormi taga, nii nagu äh, idapartnerluse teatises on välja toodud, olid algselt arusaadavad ning äh, tehtavad ning need instrumendid, mis on valitud, on äh, täiesti asjakohased, aga ma tahaksin täna rohkem rääkida mõjust, mida mm, see platvorm on avaldanud, sest see on meile ilmselt kõige huvitavam teema, vähemalt vastavalt selle kuulamise pealkirja järgi. ma arvan, et siin me näeme, et ainuke võimalus äh, mõõta konkreetse platvormi mõju on kvantitatiivse meetodi läbi ning äh, see hinnang on päris positiivne, sest äh, me oleme kõikides sektorites ja tegevusvaldkondades näinud, et kahe tuhande üheksandast aastast idapartnerlus raamistiku laienemise järgselt on olnud tendents selline, et et äh, noorte teadus- ja arendustegevuse ja muude valdkondade rahastamine on suurenenud. Äh, see ei tähenda, et liigselt oleks finantsabi saadaval, aga tendents on kasvav ja see on väga tervitatav. aga kui me läheme sellisest kvantitatiivsest hinnangust eemale ning püüame neljanda platvormi mittepoolsete platvormide kontakti osa mõõta, koos teiste indikaatoritega, siis muutub see ülesanne väga raskeks, sellepärast et selle platvormi äh, baasiks on üksik äh, isikute või indiviidide kontaktid ning äh, selle platvormi tulemused ei ole kuidagi hästi mõõdetavad, sellepärast et äh, tegelikult me räägime inimeste omavahelisest suhtlemisest ning sel-, nendest kogemustest, mida suhtlussituatsioonis kaasa võetakse. siin võime me rääkida viiest võimalikust viisist, kuidas selle platvormi potentsiaali ning kontaktide potentsiaali erinevatel tasanditel ära kasutada esimene võimalus oleks äh, mõõta sama, mida eelkõnelejad juba ütlesid, nimelt edukad kontaktid inimeste vahel on seotud kahe küsimusega, nimelt viisasüsteemi lihtsustus äh, ning liikuvus. Äh, viisarežiimi lihtsustus ning kuidas see aitab süvendada inimestevahelist kontakti. teine aspekt on see, et neljas platvorm ei võimalda puudutada äh, valitsuste väliseid äh, organisatsioone ja kontakte. kui me vaatame kultuurivaldkonnas tehtud, siis äh, kultuuripoliitika on väga sageli seotud just administratiivorganite vahelise suhtlusega. ma arvan, et seda formaati ei peaks küll kõrvale heita, heitma, aga hea oleks, kui see platvorm leiaks ka võimalusi väljaspool administratiivüksusi või valitsusorganisatsioone töötada. edasi, noored, väga oluline kategooria, sellepärast et idapartnerlusriikide kodanikud saaksid rohkem kontakte Euroopa Liidu kodanikega erinevates vormides ja juba varakult. see oleks nende jaoks tavasuhtluse osa ning see saaks aidata neil ka äh, parandada võõrkeelte oskusi, mis nendes riikides on sageli piiratud. just noores eas oleks äh, just sellised kontaktid väga asjakohased. neljandaks, ma arvan, et on oluline äh, kogemuste ja kontaktide jagamise formaate laiendada. milliseid võimalusi neljas platvorm nende inimestele nende riikide kodanikele võimaldab. idapartnerlus ei ole väga tuntud instrument nendes riikides ja ma arvan, et neljas platvorm just võimaldaks meil seda teadlikkust suurendada. ning lõppeks need partnerid, kes on seotud projektidega, tulevad stipendiumide või muu abiga Euroopa Liitu, mit-, mitte ainult ei võta midagi ära, vaid nad võivad olla infoallikaks ka Euroopa Liidu sees, selleks et parem teadmine ja arusaamine oleks meil nendest riikidest ja äh, selles elavate inimeste elust. nii et selline suhtlemine või peaks olema kahepoolne. edasi, teine aspekt, kodanikuühiskonna roll ning äh, mitmepoolsed äh, mitmepoolsus idapartnerluses üldisemalt, me võime öelda, et kodanikuühiskonna roll on olnud aina tugevam idapartnerluses ja seda äh, jätkuvalt rohkem kui enne äh, seda partnerlust, ma arvan, et see on väga positiivne tendents. Äh, kodanikkonna rolli suurendamisel on aidanud kaasa Kodanikuühiskonna Foorum ning see on ka mitmepoolses dimensioonis nii siia Kodanikuühiskonna Foorumi alla on kaasatud mitmeid mitmepoolseid platvorme ning ka temaatilisi töötubasid. viies temaatiline platvorm on lisaks äh, juurde lisatud sotsiaalse dialoogi teemal, see on väga oluline, sellepärast et see näitab, et kodanikuühiskonna äh, eesrindlased nendes riikides arvavad, et, et see on väga oluline äh, foorum idapartnerluse vallas kodanikuühiskonna foorum muutub aina tugevamaks institutsiooniks, sekretäriaat on tööle pandud äh, Brüsselis ning idapartnerlusel äh, valitsustevahelise foorumi äh, tege-, tegutsejad võtavad seda tõsisemalt. mõjuküsimus jällegi, ma arvan, et hüvesid on olnud siin mitmeid sest Foorum on äh, teinud nähtavamaks kodanikuühiskonna kogu idapartnerlusraamistikus äh, see on saanud väga oluliseks äh, ressursiks Euroopa Liidu jaoks ja suhtlemise jaoks idapartnerlusriikidega. nii et äh, tagasiside tuleb ka kodanikuühiskonna enda poolt ja mitte ainult valitsusringkondadest. Äh, samuti on see aidanud suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide arvu piirkonnas on nende professionaalsemaks muutmisele kaasa aidanud ning ühtlustanud tegelevate teemade ringkonda. kontaktid Valgevenega on äh, suurendanud ka, sellepärast et siiani on Valgevene olnud ainult äh, mitmepoolsete temaatiliste platvormide osaks, aga äh, Valgevene kodanikuühiskonna foorumiga liitumine on toonud kaasa rohkem aktiivsust ka selles osas. mis puudutab kodanikuühiskonna mõju foorumit sise- kontaktid äh, idapartnerluses on olnud ainult äh, valdavalt Kodanikuühiskonna Foorumi äh, vallas toimuvad, see on aga ohtlik, sellepärast et vabakonnaorganisatsioonide teised tegijad, kes ei ole Euroopa Liidu teemadega võib-olla nii palju seotud, jäävad välja. samuti ideede mitmekesisus ja tegevuste paljusus võib siin kannatada ning äh, kodanikuühiskonna foorumit võiks Euroopa Liidus vaadelda kui äh, nende riikide vabakonnana tervikuna, aga see ei ole tegelikult nii, sest kodanikuühiskond on palju mitmepalgelisem kui need äh, organisatsioonid, mis foorumil on esindatud. ja oht on lisaks veel see, et idapartnerlusriikides nähakse seda foorumit ennast, kui nüüd siin utreerida, siis Euroopa Liidu delegatsiooni käepikendust Eh, midagi, mis seisab nendest kodanikuühiskondadest ja ühiskondadest eraldi. Eh, samas on aga tegemist vaheorganiga, mis saaks aidata eh, vahendada suhteid Euroopa Liidu ja nende ühiskondade vahel. paindlikkust on vaja nii Kodanikuühiskonna Foorumi enda osas, mis puudutab sealseid osalevaid organisatsioone aga samas ka vabakonna tegijate kaasamist väljaspoolt, eh, sealhulgas ka mitmepoolsete temaatiliste platvormide osas. ja seetõttu ma kutsun üles, eh, ärgem kaotagem silmist vabakonda laiemalt eh, idapartnerlus vallas tervikuna ja mitte ainult keskenduda Foorumile kui sellisele. suur tänu, proua Stewart! ja nüüd saab järgmisena sõna Igor Libašenko härra Libašenko on ülikoolis lektor ja ühtlasi ka peab ajaveebi ja viimasel ajal keskendunud ühendatusele ja uuele meediale eh, postsovjetlikes riikides. sõna teile, et annate meile lisainfot telekommunikatsiooni leviku kohta nendes riikides. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad! minu jaoks tõesti suur au osaleda tänasel kuulamisel ja jagada teiega oma mõtteid. jah, tõesti, ma olen teinud äh, põhiuuringuid idapartnerluse kohta laiemalt, aga viimasel ajal keskendunud siis telekommunikatsiooni mõjudele sotsiaalpoliitilistes protsessides nendes riikides ja sellest ma tahaksingi täna rääkida. ma olen valmistanud ette mõned slaidid, nii et äh, alustaksin nendest ja räägiksin võib-olla kõigepealt sellest, et miks uue meedia ja nende mõju idapartnerluse raames on nii huvitav äh,, olulised. kõigepealt äh, internet äh, väga kiiresti imbus postivetlikusse äh, reaalsusesse mõned äh, arvandmed selle kohta, kui palju kasutatakse interneti võimalusi postiveetlikes naabruspoliitika riikides äh, väga palju kasutatakse ajaveebi, Twitterit äh, ja nii edasi. nii nagu ka mujal maailmas. ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida Euroopa Liidu poliitikatest naabruspoliitika, äh, naabrusriikide suunas. Ähm, minu meelest on tegemist elitaarse poliitikaga ja vajaka on otsekontaktidest äh, nende riikide ühiskondadega. vaja oleks mingisuguseid otsekanaleid selleks, et suhtlust hoogustada nendes riikides ähm, valitsuse bürokraatlikul tasandil, millest rääkis ka proua Stewart. kuidas uus meedia mõjutab äh, idapartnerluse reaalsust. loomulikult äh, ei tohi internetti suhtuda ainult äh, optimistlikult, osalt äh, võrgukommunikatsiooni eripärasused äh, toovad kaasa suurema läbipaistvuse. võimatu on valits-, valitsustel info levikut kontrollida äh, ja internet postsovjetlikus ruumis kujuneb äh, selliseks kohaks, kus ühiskonnad, kes elavad osaliselt või mitte vaba meedia kontekstis, saavad äh, infot äh, asjade ja ürituste kohta, mida valitsused nende eest varjavad. kus äh, saab äh, kuulata opositsiooni esindajaid, ähm, see on äh, väljendusvõimalus ka äärmuslikule meediale ja nii edasi ja seega toetab ka rohujuure tasandil liikumisi ja näiteid selle kohta on väga palju. teisalt teame me kõik ka seda, et tehnoloogial on oma varjukülgi ja valitsusel on tänapäeval võimalus internetti kontrollida ja öö, äh, jälgida oma kodanikke seninägematul kombel. lisaks sellele valge-mustale lähenemisele tehnoloogia kohta on öö, äh, muidugi palju teisi öö, äh, värve veel, meedia, kõigepealt informatsiooni taust ei ole enam ühtne ühiskondade jaoks ja niinimetatud äh, see fenomen, kus poliitika kolibki üle äh, interneti, siin äh, slaidil on väga populaarne Ukraina bänner üleval loomulikult internetipõhine meedia toetab kommunikatsiooni ja sotsiaalsete võrgustiku väljakujunemist, äh, millel on üsna tihti piiriülene iseloom ja see annab võimaluse kindlasti hoogustada suhtlust idapartnerlusriikide ühiskondade vahel. aga siin te näete sotsiaalsete võrgustike populaarsuse kaarti. kui te vaatate idapartnerlusriike interneti vaatevinklist, siis need riigid tegelikult on osa laiemast Venemaa segmendist interneti mõttes. ei ole palju uue meediaprojekte, mida aetakse naabruspoliitika äh, riikides, mis on üle piiri olnud väga edukad, ei ole väga palju uue meedia platvorme, mis äh, toetaksid äh, nende ühiskondade vahelist kommunikatsiooni. järgmine väga oluline küsimus on see, et kuigi enamus äh, naabruspoliitika riikide kodanikke omab juurdepääsu internetile, mida ei kontrollita, siis kui me võrdleme seda meediavabadusega, siis me näeme, et erinevused on suured, kahjuks meil andmeid Moldova kohta ja Armeenia kohta ei ole. ja seega on see äh, joonis siin ebatäpne natukene, võib-olla täiuslik, aga me näeme, küberruumis uute piiride tekkimist. kõige murettekitavam minu vaatevinklist äh, oli see, kui eelmisel aastal rahvusvahelise telekommunikatsiooni konverentsil Dubais kus räägiti uuest rahvusvahelisest telekommunikatsiooniseadusandlusest ja millele alla kirjutasid ka mõned osalevad riigid, oli selge eraldusjoon näha idapartnerlusriikidega äh, Ukraina ja Aserbaidžaan olid ainsad, kes sellele uuele määrusele alla kirjutasid, ülejäänud jäid selgelt Venemaa poolele, Gruusia, Moldova ja Valgevene jäid allakirjutanutest eemale koos Ühendriikide ja Euroopa Liidu liikmesriikidega. vabandust, siis Ukraina ja Aserbaidžaan olid ainsad, kes venelastega koos alla kirjutasid ega see tegelikult ei ole tõendiks autoritaarsetest arengutest nendes riikides, aga äh, see on signaal potentsiaalsest probleemist Euroopa standarditele lähenemise osas. infoühiskond äh, on ju ka idapartnerluse päevakorras väga selgelt, nii et see võib probleeme tekitada. potentsiaalselt võib äh, see viia ka erinevate määrustikeni äh, äh, idapartnerlusriikide sees äh, on riigid, kus potentsiaalselt on tagatud piiriülene äh, ühendus ja piiriülesed suhted. ja nüüd mõned äh, ettepanekud ja mõtted selle kohta, mida Euroopa Liit kogu selle asja osas võiks ja peaks ette võtma. kõigepealt ma arvan, on oluline, et äh, tuleb äh, see teema tõstatada natukene idapartnerluse programmides kõrgemale. Euroopa Liit peab julgustama nii liikmesriike kui ka oma idapartnereid kogemusi selles valdkonnas vahetama e, e-valitsuse areng näiteks, see on potentsiaalselt üks kõige olulisemaid elemente ähm, avaliku sektori läbipaistvuse arendamiseks ja Euroopa Liit peaks äh, oma diplomaatias ka rohkem ära kasutama telekommunikatsioonivahendeid. kõigepealt äh, näeme me seda, et tuleks investeerida äh, Äh, online kommunikatsiooni uurimisse selleks, et meil oleks äh, nende riikide taolise tegevuse kohta parem ülevaade. ja lühemas perspektiivis on väga oluline toetada olemasolevaid ja mõningaid uusi piiriüleseid online meediaprojekte ah,. siin on üks huvitav näide sellest uue meediaplatvormi. selle lõid Poola äh, tudengid blogi siis idapartnerluse osas, see on nüüd neljas keeles äh, juba äh, avaldatud äh,. Need asjad väärivad kindlasti toetust. ja veel on oluline muidugi pikaajalisema programmi väljakujundamine liikmesriikide ühiskondadega, aga see on laiem teema ja mitte ei ole tänaste arutelude osa. suur tänu! suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu nende sõnavõttude eest ja nüüd ma paluksin kolmel kolleegil, kes on sõna soovinud, eh, esitada oma märkused ja siis eh, on võimalus veel küsimusi esitada peame tegema lühidalt, kui kolleeg on palju, meil on viisteist minutit jäänud kõneaega üle, vabandust, koosoleku aega selleks punktiks. proua Kronenberg. suur tänu, esimees, suur tänu nende väga huvitavate sõnavõttude eest. ma tahaksin Susan Stewartile esitada küsimuse mõjude kohta. Te rääkisite palju kodanikuühiskonnast ja tõesti on kena, et kodanikuühiskonda on mõjutatud, kuigi teised ähm, viitasid äh, sellele pigem, et otsekontakte on vähe. aga kas te võiksite midagi rääkida täpsemalt julgeolekust, kuidas äh, suhtuvad inimesed Euroopa Liitu? ja kas on äh, muutuseid selles osas, kuidas inimesed suhtuvad Euroopa Liitu, kas tegemist on partneriga nende meelest või vaenlasega ja mis on siis üldse inimeste seisukohad Euroopa julgeoleku osas? härra Plenkovitš. suur tänu, härra esimees kada bi oni bili u prilici ma tahaksin tänada ka meie külalisi eh, nende sõnavõttude eest aga kui mõni neist on olukorras, kus nad on äh, riigijuhid äh, näiteks Vilniuse kohtumisel olnud, te ütlesite, et see partnerlus ei äh, anna samasugust perspektiivi naabruspoliitika riikidele, kui anti omal ajal praeguseks Euroopa Liidu liikmesriikidele. mida teha Euroopa Liidu Äh, arengu osas, äh, kuidas Euroopa Liit peaks äh, suhteid pidama nende riikidega, kes on meile kõige lähemal ja kuid-, ja kuidas võtta arvesse nende väga võimukas naaber Venemaa ja natukene detailsemalt kuidas nemad suhtuvad mitmepoolse dialoogi väljaarendamisesse Euroopa Liidu ja nende idapartnerite vahel, kas meie eksperdid arvavad, et rahalised vahendid, mis on äh, eraldatud järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust idapartnerluse jaoks on piisavad, kas nendest piisab praeguse tegevuse säilitamiseks, praeguse mõju alal hoidmiseks? suur tänu. härra Kirillov mind ähm, mulle avaldas mulje, et see, et see tingimuslikkuse põhimõtte kasutamine naabruspoliitika riikide suhtes ei ole olnud äh, väga edukas, mõnikord need tingimused lihtsalt on täitmatud. ja ma tahaksin, et meie külalised räägiksid sellest natukene rohkem minu küsimus on teile, et kas me peaksime naabruspoliitika riikide vahel tegema vahet või, ja et kas meil peaks olema mingisugused riikidele konkreetselt suunatud tingimused? sellepärast, et mulle tundub, et nende vahel muidugi on erinevuseid mõnede riikide puhul võime me seada ambitsioonikamaid tingimusi teiste suhtes, peaksime me olema võib-olla natukene kannatlikumad, nii et võib-olla täpsustate seda. suur tänu, härra Tšanok. suur tänu. mida arvavad eksperdid äh, Äh, nende hiljutiste tõendite kohta, et Venemaa kiusab taga ja avaldab suurt survet Ukrainale, Moldovale kindlasti ja Armeeniale ja ilmselt ka Gruusiale ja üritab äh, neid peatada Vilniuses äh, assotsiatsiooni ja kõikehõlmava koostöölepingu allkirjastamisel. kas see on tõsi? ja kas Venemaa strateegiline eesmärk on siis need riigid pöörata tõesti endise Nõukogude Liidu suunas, mitte Euro-Atlandi koostöö suunas ja kas te võiksite soovitada meile mingisuguseid vahendeid, mille osas äh, võiks Euroopa Liit väljakutse esitada Venemaa pakkumisele ja pakkuda võib-olla rohkem raha, rohkem võimalusi ja kui äh, Venemaa kuritarvitab ära WTO staatust, nii nagu nad tegid Moldova puhul, pannes keelu peale Moldova veinidele eelmisel nädalal, võiksime meie ju panna keelu peale äh, Venemaa vodkale. vot see oleks äh, võimalus äh, aidata neid riike sellel äh, väga olulisel geopoliitilisel ristteel, kuhu nad on jõudnud, need riigid, ja et me peaksime andma nendele võimaluse ise otsustada, kuhu suunas nad sellel ristteel pööravad. suur tänu! suur tänu! järgmine kõneleja mitte midagi tegemise poliitika on muidugi väga oluline. meil on siin kaks gruppi naabreid minu meelest. üks grupp naabritest, kes äh, praegu on lihtsalt äh, naabrid äh, ja me peame aitama neil olla head naabrid. teine grupp naabreid on need, kes on öelnud selgelt välja, et nendel on ambitsioonid Euroopa suunas. Neid me peaksime aitama, aga ilmselgelt teistmoodi. mida te arvate idapartnerlusriikidest, kuhu nemad siis kuuluvad, kumba gruppi? või kuuluvad nad kõik ühte gruppi? raha on oluline kindlasti selles kontekstis, aga ma arvan, et kindlasti mitte võtmefaktoriks, äh, et äh, meie naabrid meile läheneksid Neid julgustaksid võib-olla head eeskujud ja hea tahe. kui me näitaksime üles paindlikkust viisapoliitika osas, kui me toetame neid Venemaa surve vastutamisel diplomaatiliselt või kuidas iganes. ja nüüd nende riikide konkreetsest situatsioonist rääkides, kas ei oleks kõige mõistlikum rääkida rohkem Venemaaga, kas me ei peaks mitte Venemaa Föderatsiooni veenma selles, et nende huvides on äh, see, et need äh, vabad riigid saavad oma vaba tahet avaldada ja saavad suhelda äh, nii, nagu nad soovivad, ükskõik kellega. teadlikkuse suurendamine nendes riikides, enesekindluse suurendamine Euroopa riikidena nendes riikides on minu meelest võtmetähtsus, meetodid ja vahendid selleks on äh, meie raportöörid ju andnud. kas on veel midagi, mida võiks lühemas perspektiivis ära teha selleks, et äh, nend-, teadlikkust nendes riikides suurendada, selleks, et nad mõistaksid, et nad on tõesti Euroopa riigid. suur tänu! järgmine kõneleja suur tänu ekspertidele analüüsi ja äh, ja väga hea ülevaate eest. mul on üks laiem küsimus, mulle tundub, et äh, septembrikuus on parlament äh, väga palju aega kulutanud idapartnerluse jaoks, juba palju on öeldud ja täna korrati veel paljud äh, ja see arutelu idapartnerluse eest on, osas on kindlasti prioriteet. mulle tundub praegu aga, et, et mm, väljavaated sellised, et meil on vaja natukene laiemaid äh, õlgu selleks, et äh, oma töö ära teha. Äh, härra Tamski, teile esitaksin küsimusi, et milliseid konkreetseid samme peaks Euroopa Liit astuma ja millistel tingimustel peaks Euroopa Liit Ukraina ja äh, assotsiatsioonilepingu osas astuma ja proua Stewartile on mul üks väga oluline küsimus. kodanikuühiskond äh, kujuneb äh, väga vaevaliselt välja paljudes riikides, igal pool, sealhulgas ka me, me, minu koduriigis äh,, idapartnerlusriikides äh,, kui me analüüsime sealset kodanikuühiskonda, siis mida te arvate seal äh, vabaühenduste äh, Äh, olukorrast äh, ja nende seostest poliitiliste projektidega. kas teie meelest on need arengud äh, tõesti iseseisvad arengud ja et seal nende arengute taga ei ole mitte mingisugused poliitilised organisatsioonid? suur tänu. järgmine kõneleja, suur tänu härra esimees, ma tahaksin mõned konkreetsed küsimused esitada sellel teemal, millest me rääkisime. kõigepealt äh, väga oluline küsimus. tundub, et äh, on väga oluline, et me vaataks seda Euroopa Liidu prismast lähtuvalt. leiame, et äh, sellesse võib suhtuda kui Euroopa Liidu sekkumist eh, nendesse riikide, riikide siseasjadesse. nagu meil, neil ei oleks meile midagi õpetada ja meie lähme sinna neid, eh, sinna õpetama. meie oleme Kreeka kommunistlikus parteis täiesti selle vastu, kuidas kujunevad Euroopa Liidu ja nende riikide vahel, sest need ei ole võrdsed eh, vahelised suhted meie nüüd võitleme Venemaaga selleks, et äh, neile riikidele survet avaldada. Need andmed, äh, mida äh, meil on jagatud siin, näitavad, et praegusel hetkel, et Venemaa internet on, omab suuremat mõju nende riikide peale kui Euroopa. selleks on ka ajaloolised põhjused internetivabadus on olemas, seega on ju loomulik, et need riigide kodanikud vaatavad äh, Venemaa poole, ma ei kaitse Venemaad, äh, see tundub mulle samuti imperialistlik riik olevat, kuid mida need riikide, riikide kodanikud tahavad, mida nad tahavad Euroopa Liidult, kas me võtame seda arvesse, need, äh, et võrdsete vahel äh, Äh, nii-öelda sildu ehitada või soovime oma arvamust peale suruda, kas üritame need äh, ajude väljavoolu sealt riikidest ära hoida, keegi pole sellest rääkinud. kas äh, üritame majanduskriisi neis riikides igaveseks teha, nagu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, aitäh! Yeah, thank you very much. Very brief comment uh, because suur tänu. meil äh, on äh, igavene arutelu ähm, naabruspoliitika üle juba viimasest Strasbourgist alates, kuid äh, ühesõnaga me räägime naabruspoliitikast, mis on ju lõppenud. me soovime näiteks äh, tolliliitu siis meil on väga tõsised väljakutsed, näiteks kas me saame seda teha riigiga, mis keeldub, kes keeldub Euroopa Liidu ettepanekutest ja tahab Venemaa tuli liiduga ühineda. küsimus on selles, millist poliitikat me üritame välja areneda see puudutab ka Vene poliitikasüsteemi, mida mina nagu küll ei julgeks demokraatiaks nimetada, nii et küsimus on selles, kuidas tegutseda selliste riikidega nagu Armeenia. see Armeenia juhtum näitab, et äh, me uus reaalsus, äh, meil on täiesti uus reaalsus ja meie äh, endine tööstiil ei toimi enam. mõnedes riikides on tulemused olnud positiivsed, mujal aga märkimisväärselt negatiivsemad. ma tahaksin tulla selle juurde, mida ütles Kreeka kolleeg, ma kategooriliselt ei aktsepteeri äh, sellist äh, suhtumist, äh, kui me kui öeldakse, et me oleme venelastega tüli norima, meie ei norinud kellelegi tüli, venelased hakkasid survestama intensiivselt riike, kellele meie midagi pakkusime ning teine küsimus on viina, viisarežiimis. kui teie näete, teie meelest eh, on viisarežiim see, mille viisarežiim eh, eh, hoiame inimesi, hoiame inimesi eemale vabadusest, see ei olnud nii Poolas, ma ei tea, kuidas see Kreekas toimub, kuid mina sellist lähenemist absoluutselt ei aktsepteeri, mis meie kol-, Kreeka kolleeg välja ütles. as if I understand correctly, we have quite mm... nii, meil ei ole eriti palju aega, ma üritan võimalikult lühidalt rääkida. kõikil küsimustel on midagi ühist ja mul on üks üldine vastus, mis vastab üldjoontes enamusele küsimustest, mis esitatud on nagu ma oma sõnavõtus ka ütlesin, minu jaoks see idapartnerlus äh, on väga elitaarne projekt äh, ning äh, näen, et on puudu suhtlemisest ühiskonnaga. kui riigid langevad, toovad otsuseid selle kohta, kuhu suunas soovivad nad edasi liikida, liikuda, siis see puudutab kokkuvõttes ainult riike ja riigi kodanikke otseselt, kuid mittedemokraatlikes äh, riikides, mis asu-, mis on siis äh, äh, asuvad Euroopast idas, neil ei ole vaja arvusse võtta avalikku arvamust. selleks, et Euroopa Liit saaks edukas olla, peavad tegema koostööd just avaliku arvamusega ning siin oli ka küsimus, mis puudutas, milline on Euroopa kuvand eh, idapartnerlusriikides, keegi ei vaata Euroopa Liidule kui vaenlasele. kui võtame arvesse näiteks seda, et eh, et näiteks Ukraina, mis on minu jaoks kõige lähedasem riik, siis eh, on näha, et enamus ühiskonda toetab tihedamat koostööd Euroopa Liiduga, kuid probleem on selles, et Eh, ei saada aru, mida Euroopa Liit tegelikult tähendab, mida Euroopa Liidu integreeritus eh, tähendab. ja peame mõtlema selle peale, kuidas, eh, kuidas seda olukorda selgitada arvamusliidritele ja kuidas see laiemates kogukondades arusaadavaks teha üritame eh, eh, problemaatika eh, arusaadavamaks teha ja las need riigid otsustavad ise. ning samuti peab ütlema seda, et, et, et lepingute vähesus ei tähenda koostöö vähesust. nii et ma arvan, et me peaksime üle vaatama äh, riigiti kõik selle, mis toimub meie suhetes nende riikidega, peaks vaatama, mis toimub igas riigis, riigis individuaalselt, et meie suhted oleks nii tulemuslikud kui vähegi võimalik. ma peatun siin, aitäh. ma äh, teadsin et inglased nii palju, inglased nii palju viina joovad, vene viina, et, et vene, et impordi, et impordi peatamine venelasi kuidagi mõjutada võiks, kuid rääkisite infodefitsiidist. kas on mingisuguseid assotsieerimislepinguid, assotsiatsioonilepinguid Euroopa Liiduga äh, kuidas see infodefitsiit, äh, kuidas see infodefitsiidiga kuidagi hakkama saada, on nüüd Venemaa poolne surve. kuidas äh, selles kontekstis võiks näiteks mingit kompensatsioonist rääkida ning äh, milline mõju on näiteks avalikel foorumitel? eriti huvitab mind äh, Valgevene osalemine. meil on selle riigiga väga teravad suhted. tundub, et äh, kontaktid äh, kodanikuühiskonnaga arenevad. kuidas oleks võimalik neid suhteid tihendada, härra Stewart? suurt preidi-, suur tänu. ma, küsitakse, kas Euroopa Liit äh, nähakse vaenlase või liitlasena. Euroopa äh, Liitu nähakse koostööpartnerina, kuid äh, samas üks paljudest ning eelkõige on Venemaa oluline koostööpartner, riigid ei äh, taha, et neid sunnitaks ähm, äh, valima ühe või teise vahel, nad soovivad koostöövõimalusi ühe või teisega. Euroopa puhul näevad nad majanduslikku edu, mida muidugi ähm, pisut, äh, seda huvi on jahutanud praegune majanduskriis, kuid äh, samuti räägitakse erinevates äh, huvide kaitsmisest. nüüd, mis puudutab äh, küsimusi Venemaa rolli ja tingimuslikkuse üle, siis ma leian, et äh, me peame suutma eraldada kahte valdkonda. me peaksime suutma Euroopa Liidu ja Venemaa poliitika üle vaadata, mitte mitte äh, ainult äh, praeguse äh, Venemaa tegevuse pärast, vaid ka seoses koduste arengutega Venemaal. ma arvan, et see ei pea tingimata konfliktis olema Euroopa idapartnerlusega mis pidi olema geopoliitiline instrument ning praegusel hetkel ei ole ta eriti võimeline sellisel kujul toimima. nii et äh, Euroopa Liidu peab olema järjepidev oma lähenemises äh, idapartnerlusriikidele ning äh, tuleb üritada ära hoida süüdistusi topeltstandardite kasutuse kohta mis puudutab äh, aga otsuse langetamisi, mis äh, puudutab siis äh, Vilniuses ning samuti ka lepingu allakirjutamisel, et Ukrainaga siis ei, allakirjutamisest ei piisa, rakendada on samuti vaja Venemaa praegusel hetkel selge oht, ma arvan, et Venemaal on strateegiline huvi Eh, hoida neil riikidel läheneda Euroopa Liidule. see on Venemaa käitumisest täiesti selgeks saanud, kuid, kuid ma arvan, et eh, näiteks Venemaa eh, viina impordi keeld ei peaks, tohiks seda olukorda küll kuidagi lahendada. me peaksime nõudma, et äh, Venemaa peaks kinni oma kohustusi WTO suhtes, Euroopa Nõukogu suhtes, e, samuti ka oma, äh, samuti peaks täidaks oma kohustusi erinevate lepingute osas, mille ta on alla kirjutanud. me e, peame arvesse võtma ka möödunud aastase e, nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu otsuseid ning eh, mis eh, puudutab nüüd eh, kodanike foorumit ja selle mõju partnerriikides, siis see mõju on veel endiselt üsnagi piiratud. oht on selles, et oht on selles, et, et kokkuvõttes ainult nii-öelda vabaühenduste eliit öö, Ehm, on see, kellega me kontaktis oleme ja see meie jaoks ei, tegelikult ei sobi, meil äh, on vaja, ehm, meil on vaja suuremaid sidemeid ehm, siis vabaühenduste foorumite ja, äh, ja kõigi idapartnerlusriikidega üheskoos. mul on mõningad äh, abstraktsed mõtted, mis äh, minu meelest äh, kogu see lepingute küsimus on äh, algusest peale valesti esitatud, see on äh, juba aga tehtud ja seda muuta enam ei saa. ja nüüd küsimus, mida teha Ukraina, Armeeniaga? sest Armeenia tahab Venemaa tolliliitu astuda. lahendus äh, võiks olla WTO pluss äh, tõhustatud äh, ligipääs turule pluss suurem mobiilsus. ning mis puudutab normatiivset lähenemist, mis äh, on siis väga oluline, seda peaks pisut jahutama, kui mitte lausa kõrvale jätma. me peame olema eh, suutelised eh, jälgima oma naabrite üldiseid, eh, aru saama nende naabrite suhtumisest, sest need riigid ei ole täiesti sarnased ja nende huvid ei ole täiesti sarnased ning põhjus, miks iga riik on mis mitte iga riik ei ole võimeline järgi jõudma arenenumate riikidega, on tõesti põhjustel, mis on seotud ainult selle konkreetse riigiga ning äh, tingimuslikkus äh, peaks äh, olema keskendunud spetsiifilistele küsimustele. see ei ole uus probleem. IMF on selle küsimusega pidanud maadlema juba aastakümneid me ei saa kõikidesse riikidesse ühtemoodi suhtuda, iga eh, riigis tuleb välja selgitada, mis on põhiline põhjus, miks see, eh, miks areng on takistatud ning mis puudutab nüüd eh, Venemaa survestamispoliitikat, siis kokkuvõttes on negatiivsete tagajärgedega kõige halvemal juhul võib võib see suhteid äh, negatiivsemaks muuta, kuid see ei pruugi nii minna, sest me teame, et äh, venelased tihti äh, alustavad tegevusi, mis on negatiivsete tagajärgedega, kui need negatiivsed tagajärjed avastavad, siis nad loob, pakuvad äh, nende meetodite kasutamist, leides alati mingisuguse endale sobiva põhjenduse. nüüd äh, tolliliidu ja lähemad äh, tolliliidu suhe ja teisest ja, ja siis selle suhe Euroopa, lähemate suhetega Euroopas, see küsimus on üsnagi keeruline muremus, sest äh, me ei tohiks hakata jalgratast leinud, leiutama, peaks vaatama, mida on varem suudetud teha. siin mainiti eh, samuti WTO rolli suhetes eh, Venemaaga ja, ja reaktsioonina Venemaa eh, poolsele, Venemaa poolsele tagakiusamisele, aga selle peale peaks tõsiselt mõtlema. suur tänu. suur tänu minu meelest Euroopa Liidu eesmärk ei peaks olema mitte eh, lihtsalt mõnusa atmosfääri loomine vai, või eh, hea dünaamika loomine. meie tegelikult, tegelik eesmärk on eh, kaasa tuua muudatused riikides, üles ehitada kaasaegne demokraatlik riik Eh, mida selleks eh, teha, loomulikult on vaja rohkem raha, kuid eh, isegi kui raha on neli korda rohkem, ei pea pruugi see kaasa tuua oodatavaid tulemusi. ainus tõeline mõjutusvahend Euroopa Liidus on on siis äh, äh, vabakaubanduspiirkond ja samuti ka viisade ärakaotamine, viisanõude ärakaotamine. see on ainus, mis võib kaasa tuua arvestatavaid muudatusi idapartnerlusriikides. mida tahab Ukraina ühiskond äh, Venemaalt või Euroopa Liidult umbes nelikümmend viis protsenti ukrainlastest äh, sooviks assotsieerimislepingut, äh, vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga, kolmkümmend viis protsenti sooviks tolliliidu Venemaaga. kuid huvitav on see, et äh, et nooremad soovivad lähemaid suhteid Euroopa Liiduga, vanemad aga lähemaid suhteid Venemaaga. kakskümmend protsenti ukrainlastest aga äh, tunnevad ennast eurooplastega, eurooplastena. Äh, Venemaal äh, toimub protsessi võiks nimetada desimperialiseerumiseks. me peaks mõtlema, kuidas me peaksime sellele reageerima ning äh, praegusel hetkel võib öelda, et suhted ei ole sõbralikud ega ka aktsepteeritavad. mina ei näe muid võimalusi kui dialoogi äh, Vene eliidiga. samuti suuremat dialoogi äh, Ehm, ühiskonnaga, viina ärakeelustamine eh, oleks Vene ühiskonna jaoks täiesti mõistetamatu. ja samuti võiks me kaasata Venemaa kolmanda osapoolena idapartnerlussuhetesse, see peaks praeguse õigusraamistikuga olema täiesti võimalik ning äh, veel äh, üks vastus veel ühele küsimusele, äh, mis esitati saksa keeles, mida on võimalik teha selleks, et infodefitsiidist üle saada. ma arvan, et on vaja suuremat poliitilist, kaubanduslikku informatsiooni et äh, konsulaadides töötaks mõistlikud ametnikud. ühesõnaga rohkem ja paremat informatsiooni. ning peab olema teadlik sellest, et vähemalt äh, praegu on äh, Ukrainas väga palju sellist teavitustööd, mis näita-, väidab, et Euroopa liit on selline territoorium, kus äh, kehtib ainult üks keel, milleks on inglise keel. ning äh, kus tegeletakse ainult sellega, et homoseksuaalide ähm, äh, õigusi kaitstakse. tegu on propagandaga Euroopa Liidu vastu ning selleks, et selle eest äh, kuvandist üle saada, peaks Euroopa Liit teavitustööd tegema palju aktiivsemalt ning samuti ka äh, palju intelligentsemalt ja arukamalt äh, oma visepoliitikat arendama. suur tänu teiepoolse panuse eest. loodame, et saame teie sõnavõtu ka kirjalikult et ette valmistada meie tööd Vilniuses. oleme teiega ka edaspidi kontaktis. nii et suur tänu. suur tänu kõigi, kogu info eest, mida meiega jagasite. ja lugupeetud Kreeka kolleeg, ma, meie arvame, et Euroopa Liit või võitleb eelkõige võrdsuse eest, see just eristab meist Moskvast. ning neid otsuseid eh, ei võeta vastu ei Brüsselis ega Moskvas, vaid Tbilisis ja teistes asjast huvitatud pealinnades. see on meie põhiline erinevus venelastega ning eh, seda protsessi soovime ka edasi arendada Meine Damen und Herren, ich darf den nächsten Tag. Lugupeetud daamid ja jätkame nüüd päevakorraga. ja järgmine päevakorrapunkt nüüd. siin toimub meil e, kohtumine üheskoos Euroopa Liidu, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia delegatsiooniga. ja palun, et nüüd palun nüüd vaikust. Tanja, palun. kes soovivad äh, eravestlust pidada, palun tehku seda saalist väljaspool. Please, could you stop that discussion? palun lõpetage eravestluste pidamine saalis. mitu palda? Nicht von mir. Was ist das denn für eine Tante? Hallo, Herr Minister. I would like to greet in our midst. tahaksin tervitada Gruusia justiitsministrit. tunneme temaga kohtades huvi Gruusia hiljutiste suundumuste teemal eeskätt õigussektorist. proua Tsulukjani, meil on hea meel teid siin tervitada. arvamuste vahetus toimub väga õigel ajahetkel enne Euroopa Liidu tippkohtumist. ja olete tundnud Venemaa poolt suurt survet. selle osas võtsime Strasbourgis vastu ka resolutsiooni möödunud nädalal. Äh, Gruusia Gruusias on teinud, Gruusia on teinud samme edasi ja tagasi, eriti reformide läbiviimisel ning justiitssüsteemi äh, reform on äh, väga, väga äh, teravalt päevakorral praegusel hetkel on siis see praegu, on see praegu üks oluline teema, see teine faas on just läbiviimisel. palun jagage meiega ka Äh, arenguid. samuti soovitakse võidelda siis ähm, äh, äh, rikkumiste vastu õigussüsteemist. praegusel hetkel. Putting into question the whole justice system as someone who has worked for long. Teie olete kaua töötanud Euroopa Inimõiguste Kohtus väga kaua võib-olla te olete siis äh, nõus sellega, et kohus on see koht, mis peaks õigusliku süsteemi rikkumistega tegeleda, tegelema. on mingisugused arhiivid olnud läinud osaliselt hävitamisele. Äh, samuti, kuidas te valmistate ette vabade õiglaste valimiste läbiviimiseks? milline kliima valitseb Äh, valimiste eelsel äh, perioodil ning äh, kas valitsus on näiteks uurinud rikkusi, rikkumisi, mis toimusid maikuust erinevates Gruusia piirkondades, näiteks ka ähvardusi meil on informatsiooni ka sellest, mis toimus Tšela eh, piirkonnas. Te ütlesite teisel septembril, et te astute tagasi pärast presidendivalimisi. Of... No, peaminister teatas, et astub tagasi pärast pea, presidendivalimisi, kuid ma sooviksin eh, sooviksin ka äh, äh, seda, kuidas äh, teada, mida te ütlete tema intervjuu kohta, kus ta ütles, et ta rääkis võimalusest tolliliidu leping sõlmida Venemaaga. me oleme väga huvitatud sellest, et Vilniuse tippkohtumine oleks edukas. seega soovime, et ja me saame, saaksime leppe sõlmimist teie kodumaaga nüüd alustada. sõna on teil. Thank you. Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendiliikmed, mul on väga suur au tulla ja rääkida välisasjade komisjoni ees Euroopa Parlamendis. minu jaoks on see väga hea Äh, võimalus äh, avaldada, kus on äh, Gruusia oma Euroopa püüdluse teel. idapartnerlus riigina esitatakse meile pidevalt väljakutseid ning selles protsessis täname me Välisasjade Komisjoni ning esimeest Brocki toetuse eest, kes oli nädala eest Vilniuses Äh, äh, välisministrite mitteametlikul kohtumisel teemal Süüria. minu eesmärk ei ole siin äh, teha poliitilisi avaldusi, vaid rääkida sellest, mida on meil konkreetselt tuua läbirääkimiste laua taha Euroopa Liidu ja Gruusia läbirääkimistel. olles olnud olnud äh, valitsuse liige ning jagades äh, muret Gruusia tuleviku üle, on meie strateegiliseks eesmärgiks euroopaliku institutsionaalse demokraatia loomine ning rajasõltuvus Euroopa integratsiooniks läbi poliitiliste ja majanduslike integratsioonivõimaluste Euroopa Liiduga ja me tahaksime selliselt äh, edasi minna, et ükski valitsus ei saaks seda protsessi tagasi pöörata. meil on vaja oma lubadustest kinni pidada, eriti just viies oma poliitika seadused, õigusriigi põhimõtted ja inimõigused vastavusse Euroopa Liidu normidega. Euroopa Liidu peetakse normatiivseks jõuks ning ma tahaksin Gruusia justiitsministeeriumi võrrelda reformide keskusega, äh, mida viiakse läbi demokraatliku ja kaasava seadusloome läbi. justiitsministeerium on pakkunud võimalusi kodanikuühiskonna kaasamiseks äh, ning suunanud õigusloomeprotsessi osalus äh, avalikel koosolekutel, otsene suhtlemine otsuse tegijatega on vabakonnale olnud äh, võimalus, mitte ükski äh, seaduseelnõu ei ole äh, suunatud Justiitsministeeriumi poolt parlamendi juurde ilma avaliku konsultatsiooniga, konsultatsioonita. informatsioonivabaduse seadus võimaldab kodanikul ennetavalt osaleda seadusloomes ning esitada teabepäringuid. see on kõik Euroopa Gruusia valitsuse avatud partnerluse programmi osa. meie lootused kasvavad, et assotsiatsioonileping on võimalik algatada Vilniuse tipp kohtumisel ning äh, suuna-, ning kirjutada alla praeguse Euroopa Komisjoni mandaadi jooksul oleme me juba viinud oma seadused äh, AKI-ga kooskõlas teatud seaduste puhul, äh, näiteks meie ministeeriumi poolt ettevalmistatud seaduseelnõu on juba saadetud parlamenti see puudutab terroristlike organisatsioonide rahastamist. ning see võimaldab äh, saada osaks meie põhiseaduslikust raamistikust. näiteks põhiseaduslikult on paika pandud äh, Gruusia Euroopa tee. juba esimeses äh, seaduseelnõus viisavabastusplaani kohta on ministeeriumid töötanud diskrimineerimisvastaste äh, seadusandluse kallal. see on saadetud ka rahvusvahelistele ekspertidele. Äh, inimkaubanduse vastane võitlus, korruptsioonivastane võitlus, äh, rändevoogude juhtimine, inimõiguste strateegia ja nii edasi. nüüd on oluline oktoobri keskel oodata ära Euroopa Liidu asjatundjate nõu ning siis liikuda edasi. diskrimineerimisvastane seadus on väga hea näide äh, seadusloomest, mis baseerub äh, Euroopa Liidu äh, normidel ja väärtustel. Äh, seal on mitmes kohas mainitud ka diskrimineerimisjuhtumeid ja võimalusi, mis jääksid tavaolukorras märkamatuks. ning see võimaldaks Tšiela taolisi juhtumeid tulevikus vältida institutsioonide vaheline äh, mehhanism võimaldab äh, ellu kutsuda äh, uue ametikoha diskrimineerimisinspektori, kes, kelle ülesandeks on tuvastada diskrimineerimisjuhtumeid näiteks erivajadustega inimeste, rasedate ja seksuaalvähemuste diskrimineerimine seaduseelnõu lubab, keelab konkreetselt ära mitme mitmekordse diskrimineerimise ning seaduseelnõu äh, kaasab äh, nii er, erinevaid instantse, sealhulgas äh, eraettevõtteid ja riigiorganisatsioone. inspektor nimetatakse ametisse mittepoliitiliste organite poolt ning seaduseelnõu tagab ka eh, inspektori sõltumatuse nii eh, rahalisest aspektist kui ka õiguslikust aspektist. see seadus on eh, laiapõhjalise avaliku konsensuse tulemus, kus osapooled on olnud sellesse protsessi algusest peale kaasatud. arutelud valitsussektoriga on viinud selleni, et eelnõu on esitatud ülevaatamiseks diplomaat, poliitilisele korpusele ning erinevatel etnilistel ja teistel vähemustel on palutud ka soovitusi ja kommentaare. Rootsi eh, vaatlejad ning ka Euroopa Nõukogu vaatab selle seaduseelnõu läbi ning seejärel jõuab see parlamenti. presidendivalimised. Eh, rahumeelne võimu üleminek eelmise aasta oktoobris riigis tähendab seda, et eelolevad presidendivalimised saavad äh, Gruusia demokraatia lakmustekstiks. institutsioonide vaheline äh, rakkerühm on loodud äh, rahumeelsete valimiste korraldamiseks ning seda Justiitsministeeriumi egiidi all selle rakkerühma eesmärk on tuvastada võimalikke valimisseaduse rikkumisi äh, ametnike poolt ning anda soovitusi. rakkerühm on juba andnud omad soovitused, äh, puudutades peamisi institutsioone, sealhulgas äh, Keskvalimiskomisjoni, ministeeriumeid, poliitilisi parteisid, seaduse jõustamise organeid ja kohalikke omavalitsusi see rakkerühm vaatleb äh, valimiste eelselt ja järgselt olukorda ning äh, äh, rakendab sanktsioone rikkumiste puhul. mina olen selle rakkerühma komisjoni esinaine ning ma kasutasin võimalust külastades ühte Gruusia regiooni, milles on aset leidnud personalimuutused kohalikus omavalitsuses ning see põhjas, põhjustas nii vabakonnas kui meie inimestes muret. meie soovituste kohaselt on olukord peamiselt kõigis kohalikes omavalitsuses stabiilne ning kõik on aru saanud, et need valimised on väga olulised, sellepärast et eelmisel aastal toimus võimusiire ühelt parteilt teisele Gruusias väga rahumeelselt ning nüüd on aeg vahetada välja president läbi valimiste ilma vägivallata valijaskond, kes Gruusias äh, täna tegutseb ja valimiskeskkond on hoopis teine, äh, kui ma mäletan eelmise aasta oktoobris, sest kandideerisin ka ise. Äh, õigusreformid on Euroopa Liidu strateegilise raamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist peamine fookus ja meie oleme pannud paika institutsionaalsed kontrollmehhanismid selleks, et tagada sõltumatuid kohtunikke enam enama eest põhimõtte kohaselt saavad kohtunikud võimaldada ka vabakonna osalemist õigusloomeprotsessis. kohtunike kõrge nõukogu on ellu kutsutud ning õigusreform, mis sai alguse eelmisel nädalal, puudutab kaasuste suunamist, valimist ja menetlusi üksikute kohtunike ette. kriminaalõiguse vallas ja administratiivõiguse vallas äh, vaadatakse seadusandlus läbi käesoleva aasta lõpuni. ohvriabi ja õigusi viiakse kooskõlla Euroopa Liidu normidega ning äh, äh, noorukite üle õigusmõistmine viiakse samuti Euroopa Liidu standarditele. noorrikkujate eraldi koodeks võetakse vastu. riigiprokurör kriminaalreform, õiguse reformi üks osa on tagada kriminaalõiguse jaoks äh, sõltumatu institutsioon, nii et äh, õigust on võimalik mõista sõltumatult ja era- äh, ja objektiivselt. riigiprokurörile on suunatud juba enamik juhtumeid ning mul ei ole õigust üksikutes kriminaalasjades enam Äh, süüdistusi esitada. see tähendab, et Gruusia riigiprokurör on praegu sõltumatu poliitikutest ja poliitikast. Äh, veel üks õigusalane pakett äh, näeb ette territoriaalset jurisdiktsiooni kohtuasjade puhul, mis praegu on vastavalt jagatud konkreetsete kuritegude tüüpide puhul ning õigusemõistmise süsteemi tänapäevastatakse, mis tagab ka usaldusväärsuse kohtusüsteemi. meie äh, reformiplaan äh, on piisavalt rahastatud, äh, reformide rakendamise tegevuskavad, neid saadavad vastavad meetmed, eesmärgid, ajakava ning ka vastavad finantsvahendid ja see on kõik ette nähtud äh, õigussüsteemi reformi jaoks äh, lähiaastateks. enne kui ma võtan oma sõnavõtu kokku, tahaksin rääkida õigusemõistmise, õiguse vääristi mõistmise äh, seaduseelnõust. me oleme erinevatelt valitsusvälistest organisatsioonidelt, ka õigusekspertidelt välismaalt ja Gruusiast saanud arvamusi ja märkusi ning samuti oleme saanud Veneetsia komisjoni arvamuse mida ja me võtame arvesse kõiki neid äh, märkusi, mis selles arvamuses on esitatud. see seadus ei tähenda seda, et äh, äh, Gruusias luuakse alternatiivne õigusmõistmise süsteem. see seadus tähendab, et mitmed tuhanded gruusialased saavad teha taotluse komisjoni juures mille liikmed valitakse vabakonna esindajate hulgast. sealhulgas on ka äh, kogenud juriste ning nad otsi-, äh, lahkavad juhtumite, juhtumeid ning uurivad äh, dokumente enne, kui hageja läheb kohtu ette ning enne, kui kohtunikud saavad otsuse langetada konkreetses kriminaalasjas sest nende juhtumitega ei saa minna Strasbourgi kohtu ette, kui nad on vanemad kui kuus kuud. justiitsminister on palunud äh, abi ja toetust härra peaministri avaldus tolliliidu võimalikkuse kohta ava-, oli meie jaoks äh, halb äh, üllatus, aga ta palus meie toetust. loodetavasti järgmised presidendivalimised ähm, Äh, tulevad äh, korralikud äh, ja nõuetele vastavad ja härra Saakašvili jälg jääb Suur-Gruusia ajalukku. peaministri ja meie valitsuse eesmärgiks ei ole mitte ainult rahvusvaheliste äh, institutsioonide nõuetele vastavus, vaid äh, meie tegevuse aluseks on sisemine nõudlus, see oli äh, põhjus, miks äh, Gruusia Unistuserakond eelmisel aastal võimule sai. inimõiguste alased jõupingutused on universaalsed terve Euroopa jaoks, sealhulgas ka Gruusia jaoks praeguste muudatuste aluseks on äh, see, et äh, avaliku sektori institutsioonide ülesehitamine käib äh, mitte ei käi jutt ministrite ümber, peaministri või ministrite ümber, kes seda õigusreformi alal hoiavad. me loome süsteemi, mis peaks üle elama igasuguse poliitiku või ministri avalikud institutsioonid, mis on avatud, kaasavad ja läbipaistvad ja mida usaldavad kodanikud, see on meie eesmärk. see, et me nii mitmel rindel samaaegselt tegutseme, on uskuge mind tõsine väljakutse meie jaoks. see on tõsine töö kõik meie partnerid eeldavad, et me Euroopa integratsiooni teel jätkame, jätkame pärast Vilniuse kokkulepet samuti üheskoos teiega, kallid sõbrad, oleme me veendunud, et me suudame sellele väljakutsele olla selle kõrgusel ja, ja Gruusia tänane valitsus jätab endast maha tugeva euroopaliku valitsuse jälje ja loodetavasti meie mõju tulevased valitsused eh, ei õõnesta. suur tänu! suur tänu! Eh, sõna on nüüd kolleegidel ja kõigepealt härra Kabarnov, meie delegatsiooni esimees, saab sõna. suur tänu, härra esimees, ähm, härra kõneleja ütleb, et ta vahetab keele välja tšehhi keele vastu. daamid ja härrad, olles Euroopa Liidu Parlamendi delegatsiooni juht äh, koostöös Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani parlamentidega, tahaksin ma äh, öelda, et mul on hea meel, et meil on väga hea võimalus äh, täna kohtuda siin proua justiitsministriga ning arvamusi vaheldada. delegatsioon püüab saavutada parimad võimalikud suhted Euroopa Parlamendi äh, ning Gruusia parlamendi liikmete vahel. see koostöö on juba eh, pikkade aastate pikkune. Eh, valimisvaatlusmissiooni liikme, delegatsiooni liikmena oli mul võimalus aasta tagasi vaadelda Gruusia valimisi ning ka eh, vaadata, milline on olukord, oli olukord pealinnas Tbilisis pärast äh, Äh, külastasin üle äh, kahekümne valimisosakonna ning äh, nägin ka, milline on valimisvõidu tähistamine Tbilisi tänavatel ning alates sellest ajast oleme näinud rahumeelset võimu ülekandmist. mul oli mõni aeg tagasi võimalus komisjoni teavitada sellest, et aasta alguses esimest korda Gruusia ajaloos korraldati ühine konverents kahe parlamendi vahel, Euroopa Parlamendi ja Gruusia parlamendi vahel. ning me jälgisime murega konflikti opositsiooni esindajate ning valitsuskoalitsiooni poliitikute vahel Gruusia parlamendis. meil on valmidus äh, liikuda edasi oma suhetes ning suhelda rohkem selleks, et saavutada paremat koostööd ja paremaid suhteid kahe parlamendi vahel. paljud meist äh, ootavad äh, põnevusega reisi Gruusiasse selleks, et isiklikult näha äh, valimiste ettevalmistamisperioodi ning seal seejärel ka valimisi. ma tänan äh, proua ministrit äh, sissejuhatava sõnavõtu ning ka külastuse eest siia. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Liisek, meie raportöör. härra Kaberno rääkis tšehhi keeles, siis lubate mul äkki ka rääkida poola keeles, siis mu sõnum tuleb ilmselt täpsemalt läbi, ütleb kõneleja tänulikult. härra peaminister äh,, härra proua minister ei äh, olen äh, Gruusia teemal siin parlamendis juba mitmeid korda, kordi sõna võtnud, meil oli võimalus juba mitmeid kordi kohtuda ning äh, suur tänu selle arvamuse vahetuse eest ning tänan teid ka selle otsuse eest äh, teid mitme visiidi käigus külastada. härra Merabišvilit äh, vangis külastada. ma tahaksin esitada teile äh, väikese palve. ma kujutan ette, et presidendivalimised, mis ees seisavad, on Gruusia jaoks väga olulised ning seda ka Gruusia kodanike jaoks. ja kui ka presidendi võim ei ole liiga suur riigis, on sellegipoolest äh, väga oluliste valimistega tegele, tegemist. see, et valimised toimuvad äh, rahvuspüha ajal, äh, seab ilmselt väga hea vaimsuse sellele päevale ma arvan, et valitsuskoalitsiooni ülesanne on tagada äh, väga hea keskkond nende valimiste jaoks, see on minu üleskutse. oleks hea, kui nüüd juba valimiste eelsel perioodil oleks võimalik anda poliitiline amnestia. ma ei mõtle siin ähm, ma mõtlen siin võimaluse peale, peaminister Meranšvili kas vabastamise peale või ehk on võimalik äh, mingisugune teine kinnipidamisvorm äh, välja mõelda, näiteks äh, tema pidev jälgimine või äh, koduarest äh, nii et see oleks üks võimalus. minister, I proua Gomes, ähm, proua minister, käisin juulikuus äh, esimest korda teie riigis härra Danjani juhtimisel, kes on ähm, meie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni esimees ja need teemad olid ka meie külaskäigu peamiseks sihtmärgiks. aga loomulikult õnnestus meil rääkida väga paljude inimestega ja külaskäik teie väga kaunisse ajaloolisse riiki rõõmustas mind väga. ja väga selgelt oli sealt näha meie kultuuri ja tsivilisatsiooniga seoseid, aga tegelikult olin ma suhteliselt äh, meelehärmis just nendes valdkondades, kus justiitsministril on pädevus. nimelt eh, toi-, tundsin ebamugavust läbipaistvuse osas järgmiste eh, presidendivalimiste osas, et kas nad saavad olema nii läbipaistvad, nagu teiega olete lootnud. mis meelehärmi tekitas? nimelt eh, see, et võib tekkida tõesti selektiivse kohtumõistmise oht me käisime endist peaministrit Merabišvilit äh, külastamas äh, vanglas, mis äh, oli tõeliselt kurvastav, oli see, et ta on kuid olnud vanglas, aga teda tema perekond ei ole saanud külastada. nagu ma kuulen kolleegidelt, on see otsus ümber vaadatud, aga siiski oli see probleem minu jaoks ja eriti arvestades seda, et äh, härra Merabišvili oli võib-olla presidendivalimiste potentsiaalne kandidaat ja kui me ta nüüd pandud vangi äh, mis iganes süüdistusel, olgu selleks korruptsioon või mis iganes, on siiski kummastav, et ta pandi si-, äh, trellide taha olukorras, kus ohtu ei olnud, et ta riigist põgeneks ja see kohtunik, kes selle kohtueelse vangistuse äh, öö, ähm, määras, oli ju kohtunik, kes oli ise seotud isikuga, kes on juba korruptsioonis süüdi mõistetud, kui ta oli siseminister. vot see kõik tekitab selliseid kummastavaid tundeid, ebamugavust ja ma tõesti loodan, et härra Merabišvili kohtuistung äh, käivitub niipea kui võimalik sellepärast et muidu tõesti õhu, õhus äh, hõljub see äh, valikulise kohtumõistmise tunne. nüüd äh, valitud volikogud kohalikes omavalitsuspiirkondades, äh, need volikogude esimehed, kes lahkusid ametist protestiks valimistulemuste osas, äh, ja siis veel sellised asjad nagu vihakõnede pidamine näiteks homoseksuaalide või äh, Äh, mitteortodoksete äh, religioossete kogukondade vastu, äh, siis erinevate hõimude vastu, Irmanišvili, Inaviš-, Irma Inavišvili poolt juhitud kampaania need on kõik valdkonnad, mis teie valitsuse alla nagu kuuluvad palju asju, nagu ma ütlesin, siis minu jaoks muret tekitavad ja loodetavasti need asjad lahenevad enne, kui äh, tulevad presidendivalimised. proua Nikolai, suur tänu. mina olen äh, ALDE mm, äh, vastutav isik Gruusia osas siin kojas tegelikult ei peaks rääkima äh, selektiivsest kohtupidamisest ja üksikjuhtudest, kui me tahame, et meie parlament oleks tõsiseltvõetav. Äh, teie äh, eluloo kirjeldus räägib enda eest, te olete õige inimene õigel kohal. mul on ainult üks lühikene küsimus teile kuidas te hindate praegu poliitilise korruptsiooni olukorda Gruusias? proua Lunatšek, suur tänu, proua esinaine, tere tulemast meie kotta, proua minister, hea meelega vahetan teiega arvamusi veel kord pärast seda, kui enne suve käisime väliskomisjoni delegatsiooniga teil külas. nüüd lähtudes sellest, mida ütlesid eelnevad kõnelejad äh,, samas vaimus tahaksin jätkata, aga ühele öö, president või vabandust, esimees Brocki avasõnades öeldule tahaksin viidata. peaminister ütles, et öö, ta kavatseb ametist lahkuda. pärast otsust liituda tolliliiduga ütles peaminister, et ta ei välista ka Euraasia Liiduga liitumist. Teie räägite Euroopa integratsioonist nüüd siin. minu meelest on siin teatav vasturääkivus. mida teie peaminister siis täpsemalt silmas pidi, pidas, kas see on terve valitsuse seisukoht, kas võimalus Euraasia Liiduga liituda on reaalne? ja nüüd teised millest äh, teised kolleegid ka rääkisid, Tšela juhtum, te rääkisite sellest ka. Te olete ise selle kohta öelnud ajakirjanduses, et Gruusia peab tulevikus langetama otsuse selle kohta, kas minaretid on Gruusia territooriumil lubatud või ei kas te tõesti äh, sellest äh, räägiksite, enamus on ju ortodoksid teil tõesti, aga on ähm, teisi religioone samuti, kellel peaks ometi olema õigus äh, oma palvekodadele, sealhulgas ka minaretiga palvekodadele. nüüd seksuaalvähemuste küsimus, seitsmeteistkümnendal mail äh, olime tunnistajaks tohutult vägivaldsele rünnakule seksuaalvähemuste vastu. enne suve, kui me teil külas käisime, te ütlesite, et need inimesed, kellele on süüdistus esitatud selle vägivallateo eest, kaks nendest muuseas olid äh, preestrid vist, et see protsess jätkub. nüüd aga tundub, et süüdistustest on loobutud, sellepärast et ei ole piisavalt tõendeid. tollal, kui ma ei eksi, oli väga palju tõendeid selle kohta, et selle vägivalla taga olid just nimelt need meeleavaldajad. miks on siis nüüd nendest süüdistustest loobutud? kas te arvate, et see vägivald, mida Äh, rakendati äh, rahumeelsete meeleavaldajate kallal, on äh, põhjendatud homofoobia, seksuaalvähemuste ees tuntav hirm teie riigis ja ometigi sellest ainult ma kardan küll, suureneb. nüüd diskrimineerimise vastane seadusandlus, te ütlesite, et see on koostatud ja tõesti, te kaasasite vabaühendusi väga hästi sellesse protsessi kuid ka selles osas äh, peljatakse praegu, et sellest seadus ei kooru ja et vähemalt enne valimisi kindlasti mitte, nii et miks see protsess on jäänud toppama? ja veel viimane küsimus süüdistused äh, Merabišvili suunas, kes on praegu vanglas, härra Brock. ma kohe lõpetan, kolleegid rääkisid ka pikalt-laialt endise valitsuse ajal räägiti sellest, et konfiskeeritud on eravara äh,, kas äh, selle kohta on juba mingisuguseid tõendeid? suur tänu. viimasena härra Salafranca. suur tänu teile. tere tulemast, proua minister Te ütlesite, et te ei hakka poliitilise iseloomuga sõnavõttu tegema, kuid ma sooviksin äh, ühineda kolleeg Lunatšekiga ehk siis äh, selgitada äh, peaministri, peaministri sõnavõttu, mis puudutas siis läbirääkimisi Euroaasia Liidu, Euraasia Liidu kohta, mille, mis olevat siis endiselt avatud Ehm, samas ei ole see, ei käi see kokku ehm, Euroopa Liidu assotsieerimislepinguga. Te ehm, täna hommikul ütlesite selgelt välja oma valitsuse seisukoha, kuid sooviksin siiski teiepoolset äh, ülekinnitust ning äh, Eh, välja arvatud eh, liberaalne kolleeg, eh, sooviksin ühineda teiste kolleegidega, ma ei taha hakata nüüd ütlema seda, kuidas, kas endine peaminister on, on süüdi või mitte, ma, see, ma tahaksin siiski rääkida sellest, kuidas ta kinni peeti, kuidas ta viis korda prokuröri eeti, veeti tunnistama äh, ja nii edasi, peaks äh, tegema siiski kõik selleks, et kohtumenetlus äh, käigus garanteeritakse süüdistatavate äh, õigused ähm, ja et õigussüsteem ei oleks valikuline, kõik loodame, et reformid on edukad ja loodame, et teie kui valitsuse liige olulise portfelliga minister, minister Eh, loodetavasti eh, ma loodan, et te näitate üles selget tahet eh, edasi töötada sotsiaalmislepingu korral Euroopa Liiduga. suur tänu ja proua Sulukjan küsimuste eest ja tervitavate sõnade eest. kuivõrd kõik on siin rääkinud keeles, mis on nende jaoks kõige mugavam, siis ma jätkan prantsuse keeles mis puudutab äh, arhiive ja seda, et äh, arhiivid on hävitatud. kui me tulime võimule, siis äh, me avastasime sadu ja sadu audio ja videolindistusi tegemist oli salajaste lindistustega, mille taga oli üksus, mis kandis nime eh, põhiseadusliku julgeoleku teenistus, mis härra Lissek lindistas need eh, Merabišvili eh, võimu ajal, kes oli tollal siis peaminister. tegemist on kahte tüüpi lindistustega me kuulasime nad läbi ja need tehti ära Amapeeri soovituste kohaselt. kõigepealt videolindistused, need puudutavad inimeste eraelu, tegemist on stseenidega eruelust, intiimstseenid poliitikute elust, kes tollal olid opositsiooniridades. Need videod kujutavad äh, eelmist valitsust kritiseerinud ajakirjanike igapäevaelu stseene ja mis on eriti šokeeriv, on see, et intiimseid eraelu seiku oli linti võetud äh, ka äh, võimul olevate meeskonnaliikmete äh, osas ja see on kindlasti šantaaži eesmärgil tehtud, need lindistused, nii et rohkem ma sellest ei räägi siseminister äh, ja vabaühenduste esindajad äh, ütlesid äh, paar päeva tagasi, et me vaatasime need lindistused läbi ja härra Marbeeri soovituste kohaselt me need ka avalikult meedia kohaloleku ajal laivis hävitasime need lindid, terve riik nägi, kuidas need lindid hävitati, aga sellega see lugu ei lõppe. sellepärast, et eh, Gruusia ühiskonnas eh, istub sügavalt sees hirm selles osas, et võib olla eh, koopiaid, mille valitsuse, vana valitsuse liikmed on riigist välja viinud, kes siis, selle valitsuse liikmed, kes äh, eelmisel aastal äh, võimult äh, lahkusid ja kes lahkusid riigist, põgenesid riigist enne esimest, enne oktoobris toimunud valimisi. hirm on suur, et äh, neid linte hakatakse kasutama šantažeerimise eesmärgil ja sellepärast me koos siseministrist kolleegiga otsustasimegi parlamendi ette tuua seaduseelnõu, mis, millega suurendatakse sanktsioone tao-, taoliste illegaalsete koopiate kasutamise eest. praegu on seadus selline, et äh, sellise äh, materjali kasutamisega kaasneb ainult trahv, äh, aga me tahaksime, et need sanktsioonid oleksid palju karmimad. nii et me ei saaks rääkida ainult trahvidest, me tahame tagada selle, et koopiad nendest lindidest mitte kunagi ei tule häirima Gruusia ühiskonda. nüüd, mis on teises äh, grupis nendest äh, lintidest, äh, nimelt seal on näha seda, kuidas kinnipeetavaid piinatakse, füüsiliselt karistatakse ja äh, need on lindistused, mille on läbi viinud Siseministeeriumi julgeolekusektor, mille eesotsas oli härra Merabišvili. Need äh, lindistused äh, näitavad selliseid ähm, praktikaid, mida võib nimetada kuritegudeks ja igal juhul nii äh, esimese grupi lindistuste kui ka sellesse teise gruppi kuuluvate lindistuste puhul me jälgime sellest, mida härra Marber meile soovitas, nüüd valimised. meie valitsus annab endast kõik selleks, et kahekümne seitsmenda oktoobri õhtul saame me tähistada veel kord äh, rahvapüha, nii nagu me eelmine aasta äh, valimistel, kus mina ise olin kandidaat, nendele kandidaatidele järg-, nendele valimistele järgnes ka tohutu rahvapidu, mina olin pealinna kolmandas kvartalis kandidaadiks, inimesed mõistavad seda, et see sõi-, sõda tuleb selja taha jätta ja me ei suuda seda selja taha jätta, kui kahekümne seitsmendal oktoobril toimuvad valimised ei ole läbipaistvad, kui need valimised ei ole sellised, mille peale te saate öelda, et Gruusias on äh, korrapäraselt võim üle läinud. nüüd selektiivne kohtumõistmine, sellest äh, on viimastel kuudel väga palju räägitud, ähm, aga ühte ma teile ütleksin. endise riigi peaprokurörina, kes loobus äh, oma prokuröri pädevusest, et me tulime võimule ja mõistsime, et äh, Gruusia prokurörid ei tea, kuidas oma tööd teha. Nad ei osanud oma, nad ei saanud oma tööd teha, sellepärast et äh, äh, üsna tihti nad läksid lihtsalt kohtuniku ette ja dikteerisid kohtunikule ette, milline peab olema süüdistus ja kohtuotsus. ja tegelikult kohtunike jaoks oli see suhteliselt mugav äh, lahendus. kui me tulime ametisse, siis äh, mõistsid prokurörid, et kohtuniku käed on vabad ja äh, ei saa lubada sellist olukorda, et äh, lahti saab keegi, kes, kes on tegelikult äh, süüdi. nii et äh, meie reform äh,, kohtusüsteemi reform jätkub äh,, see on kõige-kõige raskem reform äh, Äh, prokuröri instantsireform on raskem kogu sellest kohtusüsteemi reformist kindlasti. ja eriti suur töö tuleb ära teha peaprokuröri ametis. nüüd kohtunikud. kohtunikud on sõltumatud, sõltumatud juba kümme kuud, aga probleemid muidugi on selged me oleme võimaldanud seadusandlike meetmetega võimaluse kodanikel, vabandust, kohtunikel öö, äh, sõltumatult äh, valida äh, Riigikohtu liikmed, äh, teine osa reformist kuulutati juba välja, eesmärgiks on siis tagada see, et kõik kohtunikud oleksid sõltumatud. praegu on olukord selline, et kohtuniku juurde ei jõua kaasused automaatselt. kohtu esimees on see, kes otsustab, kes teeb mida Äh, meil on kohu, kohtunik, äh, kes äh, nii-öelda oluliste kaasustega tegeleb ja siis on kohtunikke, kes neid olulisi ähm, asju ei menetle, kuivõrd nende ülemus seda ei soovi. ja me tahame seda reformida, tehes koostööd kohtusüsteemi endaga. me ei kiirusta üle peakaela, meil on vaja mm, aega selleks, et need asjad läbi rääkida, sellepärast et iga seaduseelnõu no, kas mina või minu aseministrid äh, räägime selle kõik läbi ko äh, vabaühendustega, kohtunikega, kõikide nendega, keda see asi puudutab, minaretid. mina mi, sa, sattusin ka kriitika osaliseks. minu enda meeskond kritiseeris mind sellepärast, et ma ütlesin maha midagi väga lihtsat. minu jaoks oli vastuvõetamatu äh, see, et hävitatakse see minaret nii, nagu seda tehti. see minaret, isegi kui see pandi püsti öövarjus, kuigi see oli üllatuslik, mis nad tegid, isegi kui see oli seadusevastane, ma ütlesin, et isegi kui tegemist on seadusevastase minaretiga, ei tohi seda maha võtta. sain selle eest äh, tugevat kriitikat, ma lisasin, et Gruusias ei toimi praegu religioonide vaheline dialoog. Ehm, meil on tohutu religioonide rikkus ja seega meil oleks ometigi sellist dialoogi vaja. meil on tõesti vaja eh, dialoogiga riigi ja religioonide vahel, eh, mida meil praegu ei ole. kui seda dialoogi aga ei ole riigi usulahkude vahel, niikaua kuni see püsib tabuteemana, siis ehm, kordub see, mis toimus seitsmeteistkümnendal mail äh, sellega kaasneb see risk, et meie ajaloo ajalugu võtab väga halva pöörde usuvähemuste osas aga sellised intsidendid, kui me saame seda nimetada intsidendiks, ei peegelda Gruusia olemust, tegelikkust, me oleme tegelikult aastasajandeid olnud tolerantsuse kants nüüd peaminister, ma ütlesin, et see, et ta ametist tahab lahkuda, oli äh, meie jaoks väga halb uudis, äh, aga ta palus äh, meie toetust selleks, et ta saaks lahkuda ja me otsustasime teda toetada. peaminister täna arvab, et see valitsus, nagu ta endale ette kujutas, need reformid, mille me käivitasime, annavad talle ja meile võimaluse selgelt öelda, et ta võib ametist lahkuda, jättes meile maha läbipaistva valitsuse, mis on äh, kõikide vahenditega astunud täpselt nii, nagu ka eelmine valitsus korruptsiooni vastu ja et tema valitsemise ajal kodanikuühiskond kujunes äh, jõudsalt edasi. kodanikuühiskonnal on vaja äh, toetust Gruusias palju, meil on praegu kolm kuni neli suurt vabaühendust, rohkem mitte midagi meil on vaja kriitilisemat äh, kodanikuühiskonda, jõulisemat kodanikuühiskonda, sellest oleks kasu mitte ainult meie valitsusele, vaid ka kõikidele tulevastele valitsustele, selle, et hoida valitsused ohjes. sellest me ju räägime. valitsused, sealhulgas ka härra Merabišvili juhitud valitsus ei teadnud, kuidas käituda, ei teadnud, kuidas äh, äh, arvestada kodanikega, kes nad on ametisse ju valinud nüüd assotsiatsioonileping, kas äh, Gruusia arvab, et nad jätkavad sellel teelel, teel? loomulikult, äh, mitte ainult ei kavatse me selle, seda tee pidi kõndida, vaid äh, ka selle tee lõppu jõuda mingil hetkel. Euraasia liit on Gruusia jaoks välistatud. Gruusia ja gruusiinid langetasid oma valiku see on lõplik otsus ja sellepärast justiitsministeerium ja kõik teised ministeeriumid äh, ööpäev ringselt töötavad selle nimel, et nii, nagu mõned teist mõni hetk tagasi ütlesid, et Vilniusest kujuneks tõesti edukas kongress, on oluline, et Vilniuse kongress oleks Gruusia jaoks edukas äh, selleks, et me saaksime aga selleks on vaja eh, teha veel palju tööd, eh, et me saaksime paari kuu pärast eh, anda lõpliku allkirja ja me peame praegust aega kasutama ära selleks, et neid reegleid hakata praktikas rakendama ja erinevaid määruseid ellu viima. see kõik ei ole võimalik üleöö, meil on vaja aega selleks, selleks, et kõige tõhusamalt äh, need reformid ellu viia. mulle tundub, et ma vastasin vist enamus küsimustele, äh, võib-olla mõned äh, jäid kahe silma vahele, aga tuletage meelde, kui mõni on väga oluline oh,. suur tänu, proua minister! ma arvan tõesti, et see suund, mida te olete endale eesmärgiks võtnud, annab meile ka äh, suuremad võimalused, et äh, Vilniuses saame me edasi minna oma tööga. nii et suund on õige ja loomulikult äh, Rahvaparteis keegi saab öelda, et mida nüüd teha ikkagi selle valikulise õigusemõistmisega. vaatame, mis me saame teha omaenda äh, poliitilise pere arvamustega, äh, sealhulgas äh, fraktsiooni peasekretäriga. aga see, mis te siin rääkisite, on teistele musternäidiseks ja Veneetsia komisjon ning prokuröre puudutav seadus on viis teises suunas liikumiseks kohtunike sõltumatus on õigusemõistmise süsteemi jaoks äh, kõige olulisem äh, teema. ja loomulikult äh, riik ei ole see instants, kes otsustab, millise kohtuniku ette mingi kaasus suunatakse. minu arust on see õigussüsteemi reformi jaoks kõige olulisem võtmeküsimus ja mul on väga hea meel äh, et te olete äh, sellest äh, niivõrd avalikult kõnelnud. üks versapost on maas, kaks veel. ja mul oleks hea meel, kui me saaksime järgmiste kuude jooksul teiega veelgi koostööd teha. suur tänu! esimehel ei ole mikrofoni. Wir stimmen jetzt ab über eine Empfehlung. hääletame nüüd äh, raportit äh, proua Neitsilt äh, ja proua Neits, kas te soovite veel sõna? ei, siis hakkame kohe hääletama. ja muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? sama enamusega vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniline hääletus äh, lõppteksti üle ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. suur tänu kõigile! Ganz kurz, so dass du